tisztelettel köszöntöm önöket magyarul fogom vezetni az ülést. tere õhtust daamid ja härrad! mina siis võtan üle tänaõhtuse istungi juhtimise ja härra president ütleb et ta kavatseb seda teha ungari keeles järgneb ühendatud arutelu globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi ja ettevõtete ümberpaigutamise osas Euroopa Liidu sees. kõigepealt arutusel Rainer Bööge raport, mis puudutab Belgia ja Iirimaa äh, juhtumeid ning äh, globaliseerimisega kohanemise fondi käivitamisest. ja siis suulised küsimused, kõigepealt saab sõna ka Rainer Bööge neljaks minutiks. suur tänu, härra president, austatud härra volinik täna raportöörina esitan teile eelarvekomisjoni nimel siis raporti globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi kasutusele võtmise kohta keskendub see kahele juhtumile. kõigepealt on ähm, fondist abi palunud Belgia ja teiseks Iirimaa. kõigepealt tahaksin viidata tõsiasjale, et Euroopa Eh, parlamendi eelarvekomisjon on see komisjon, kes eh, peab otsustama selle, kas siis eh, fondi Äh, poolt sätestatud äh, tingimused on täidetud ning ma tahaksin äh, tunnistada seda, et Tööhõivekomisjon ja eelarvekomisjon on teinud väga hästi koostööd viimastel nädalatel ning Tööhõivekomisjoni poolne kriitika on minu meelest väga hästi arvesse võetud meie raportis. minu meelest on kriitilise tähtsusega, et sellised küsimused tõstatataks nii nagu Tööhõivekomisjon oma suulise küsimusega on ka teinud. Te teate, daamid ja härrad, et äh, üleilmastumisega kohanemise fond on piiratud maksimumsummaga viissada miljardit eurot aastas. selle eesmärgiks on tagada see, et äh, need töötajad, kes on tänu üleilmastumisele jäänud töökohtadeta, saaksid hüvitatud ja ümberstruktureerimisest jäänud ilma töökohtadeta saaksid siis toetust oma raporti eelnõus oleme me korduvalt öelnud seda, et ikka ja jälle tuleb tagada see, et Euroopa Liidu vahendeid, mis antakse siis läbi Euroopa Sotsiaalfondi, mida kasutatakse selleks, et toetada üleilmastumisega kohanemise fondi, et see praktika on hädavajalik, kuid härra volinik, me tahame teilt kinnitust selle kohta, et Sotsiaalfondi vahendid ei jääks sellega seoses väiksemaks et ei kasutataks neid äh, sotsiaalfondi eesmärkide arvelt ja tulevikus äh, äh, ei saa enam esitada selliseid asju paketina eelarvekomisjonile, kõik tuleb esitada juhtumipõhiselt, sellepärast et võib-olla, et üks taotlus on teisest natukene komplitseeritum, tingimused on erinevad ja sellise paketi esitamine ei ole äh, eelarvekomisjonile meeltmööda nii et ühe juhtumi heakskiitmine ei peaks vältimatult tähendama seda, et ka teine äh, taotlus äh, rahuldatakse. alates äh, selle aasta maikuust Need mõlemad juhtumid lähevad siis selle aasta mais vastu võetud seadusandluse alla, puudutab see kahtekümmet nelja miljon, miljonit eurot see on siis Belgia tekstiilitööstuse ja Iirimaa arvutitööstuse aitamiseks Äh, Belgias on kaotatud, äh, on ka, äh, jäi kaks tuhat ükssada üheksakümmend üheksa inimest tööta, tööta. see puudutab siis ida lää- ja lääne Flandriat ning Limburgi piirkonda ning üheksa koma kaks miljonit eurot oli taotluse summaks ja, ja Iirimaa puhul oli täiesti õigustatud see, et tööhõivekomisjon nõuab äh, lisainformatsiooni selle juhtumi kohta, osa sellest lisa äh, infost on meieni ka jõudnud. Iirimaa puhul siis on jäänud kaks tuhat kaheksasada nelikümmend inimest äh, Limericki piirkonnas tööta ning toetussumma, mida siis taotletakse, ulatub neljateistkümne koma kaheksa miljoni euroni eelarvekomisjon pidas väga intensiivseid arutelusid ning toetasime mõlema juhtumi puhul kohanemise fondi avamist äh, taotluse andmiseks, kuid tuleksin tagasi selle juurde, mida ma ütlesin alguses. nimelt, et komisjon peab võtma väga selge seisukoha nendes küsimustes ja ma olen väga rahul, et põhimõtete osas seoses finantsinstrumentide äh, äh, käivitamisega eelarvest on võetud meie täiskogu päevakorda, kuid komisjon peab samuti oma ühispositsiooni välja kujundama. ja paluksin toetada teil raportit. suur tänu, ütleb härra president. nüüd saab sõna proua Pervanche Perez. aitäh, härra president, volinik. komisjon tahtis äh, Äh, siia juurde lisada siis ka ettevõtete ümberpaigutamise ja globaliseerumisega kohanemise fondi kasutuselevõttu. ma nägin, et on, on erinevaid vastuolusid ning raskusi, mis võivad äh, tekkida sellise fondi kasutuselevõtust. ükski komisjoni lii-, lii-, sotsiaalkomisjoni liige ei taha öelda seda, et me võtame nüüd Iiri töötajad nii-öelda pantvangi ja ei toeta neid, kes on kriitilises olukorras, võttes arvesse seda, milline on siis äh, tööstusstrateegia, kus Dell paigutab ümber oma tehase. selles konkreetsel, sellel konkreetsel juhul, kus üheksateistkümnendal septembril Barroso ütles, et, et üheksateist miljonit eurot äh, antakse kasutusele see on siis koondatud töötajatele tellist, et aidaks, et mis aitaks neil siis kohaneda, kuid kuid Dell tõstis tegelikult oma aktsiaväärtust ning mõne aja pärast ja andis heakskiidu ja siis riigi abile, kus Teil sai riigi abi selleks, et Poolast oma tehas äh, ehitada. nüüd me oleme kirjutanud äh, volinik Spiidlale pika kirja ja nad ütlevad seda, et nad nägid seda fakti, et Dell, äh, et Dell saab nii-öelda nagu kaks poolt. kuid mis tegelikult juhtus, oli see, et, et kui nemad lootsid, et Dellile jääb siis nii-öelda kaks tööstus, tootmiskohta, siis tegelikult nad äh, said, jätsid ainult ühe. mis juhtus, äh, on see, et tegelikult äh, ükski Euroopa seadusandlus töötajate õigustest või ametiühingu õigustest, seda ei ole siis arvestatud sellisel juhul. võtame Euroopa e-, Liidu eelarve ja kasutame seda selliselt, siis me teame, mis on protseduur, me teame, et meil on tagasinõudmisplaan. lõppude lõpuks me kasutame ühenduse eelarvet väga paradoksaalsel viisil. me aitame neid äh, tõsta tootlikkust, äh, tõsta nii-öelda kasumit Ameerika invest-, investorite jaoks, kuid Iiri töötajad Euroopa Liidus äh, kannatavad ja nende töökohad nii-öelda antakse Poola töötajatele. see on see, mida me näeme siis hetkel. Äh, ja see on siis nüüd äh, üks osa sellest globaliseerumisega kohanemise fondi kasutuselevõtust, kuid sellisel konkreetsel juhul me peame tähelepanelikult vaatama need tingimused, millistel tingimustel kasutatakse ühenduse eelarvet selleks, et toetada suuri ettevõtteid ning toetada nende strateegiat. see on midagi, mida me näeme rohkem isegi oma tagasinõudmisplaanis. seda soovitas Barroso, see oli üks põhilisemaid juhiseid, oli see, et me peame aitama tööhõivet ning see oli prioriteet, mida me seadsime töötajatele selleks, et anda neile tööd kaitsta töökohti. komisjon on hoiatanud tellist, nende strateegia eest ning äh, on neile ka mõista andnud, et selline kahe tootmiskohaga opereerimine äh, on neile silma jäänud. ma arvan, et kui komisjon oleks äh, olnud ennetava käitumisega, siis nad oleksid võinud Telliga läbirääkimistesse asuda selleks, et kindlustada, et Iiri Eh, tehast oleks võinud eh, ümber korraldada. Iirimaal eh, oli siis lauaarvutite tehas, aga nad oleks võinud selle muuta näiteks laptopi tehases, tehaseks, vabandust. kui me oleme sellise juhtumi ees, nagu on Telli juhtum, siis me peaksime võtma kindla seisukoha ma arvan, et järgmine komisjon ja Mario Monte ja, ja tema töötajaskond peaksid välja töötama ennetavama strateegia, kuidas me kasutame ühenduse eelarvet, eriti kui me räägime ümberpaigutamisest, mis mõjutab töötajaid ühes liikmesriigis kellegi teise teise riigi töötajate arvel. me rääg-, me peame mõtlema ka sotsiaalsetele õigustele ning sotsiaalsest, sotsiaalset turumajandust peame silmas pidama, aitäh. ma tänan. härra Špidla, volinik, palun. Vážený pane předsedo, vážené... Härra president, mu daamid ja härrad kõigepealt ma tahan tänada raportööri toetuse eest komisjoni ettepanekule, mis puudutab Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi rahade kasutamisest ning eh, toetab tekstiilitööstust Belgialt ja arvutitööstust Iirimaal. härra raportöör, eh, Te, te väga põhjalikult kutsustasite probleemi ja mina puudutan ainult eelarvelisi aspekte ja hiljem juba vaatame teisi. kõigepealt see esimene eelarveline punkt, mida te nimetasite, puudutab finantseerimise allikaid. tuletate meile meelde, et Euroopa Sotsiaalfond ei tohi olla ainus finantseerimise allikas. Euroopa globaliseerimisega kohanemise fond eh, eelarveliselt on eriline instrument, tal ei ole omaenda rahalisi vahendeid. Eh, raha, ta mobiliseeritakse, võetakse kasutustele arvestusperioodide kaupa ja eh, see mõjutab ka kasutada olevate eelarveridasid eh, ning eelarvepädev asutus peab tegema ettepaneku rahasummade kohta, mida rakenduseelarvest saab kasutada ja seda tehakse vastavalt olukorrale, vastavalt vajadustele Eh, on tõsi, et selle ajani eh, tehniliselt peamiseks rahastamisallikaks on olnud Euroopa Sotsiaalfond ja siin ma tahaksin väga selgelt öelda ja rõhutada, et tehniliselt on olnud see peamiseks allikaks, teisisõnu Euroopa Sotsiaalfond või raha selles fondis ei vähenenud, see on kõige tähtsam. teine märkus, mille te tegite ei puuduta ainult eelarvet, tegemist on otsuste langetamise küsimusega. Teie nõuate, et komisjon esitaks oma ettepanekud äh, fondi rahade kasutamiseks eraldi dokumentidena. komisjon mõistab, äh, millised eelised sellisel äh, individuaalsel lähenemisviisil on sest nii väheneks vastuolude osa ning ei saaks tõesti e, rahalisi vahendeid pantvangi võtta, aga samas on tähtis ka abikõlbulikkuse kriteeriumid arvestada, me oleme neid arvestanud ja teie olete nad heaks kiitnud, need uued kriteeriumid lähikuudel tähendavad seda, et e, kasvab e, suuresti taotluste arv ning oleks vaja, et Mm, et dokumenti kiiresti käsitleda, aga kui nad on eraldi, siis võtab see rohkem aega. küll või ka võib komisjon öelda, et parem lähenemisviis, mis puudutab seda riski ja tehnilisi raskusi, on soovitav ja tähtis on läheneda igale konkreetsele juhtumile eraldi ja me võtsime teadmiseks ka teie Äh, soovid ja arvestame neid järgmisel arvestusperioodil. nii et ma võin väga selgelt mm, seda teile kinnitada. Äh, ja järgmine küsimus, härra president. komisjonil on suur heameel selle üle, et parlament on vastu võtnud otsuse äh, võtta kasutusele globaliseerumise kohanemise Euroopa Fondi vahendid selleks, et toetada töötajaid äh, kes on vallandatud, koondatud Belgias tekstiilitööstuses ja arvutitööstuses Iirimaal. ja me kuulsime siin ka e, küsimust, et kas äkki on võimalik e, ühendada äriühingute ümberpaigutamise temaatika ja riigiabi andmise kontrollimise temaatika. komisjon mõistab Äh, ja näeb, et äh, ümberpaigutamisel on negatiivne mõju töötajatele, nende perekondadele, aga komisjon ei saa sekkuda äriühingute otsuste langetamisse, kui äh, ühenduse õigust ei ole rikutud. komisjon meenutab ka teile, et tal ei ole volitusi takistada äriühingutel oma otsuseid tegemast või edasi lükata neid otsuseid. ja äriühingutel ei ole üldist kohustust informeerida komisjoni, kui otsused on õigesti langetatud. nii et komisjon mõistab, et tõesti väga ollakse mures sellepärast, et riigi abi ja sealhulgas ka võimalikud maksed struktuurifondidest võivad leida ärakasutamist selleks, et investeeringuid teistest piirkondadest ära meelitada aga mm, ühenduse reeglid riigiabi vallas peavad tagama, et eh, riigiabi mõjutab peaks äriühingud investeeringuid tegema, aga seda riigiabi saab anda ainult halvemas seisus olevatele piirkondadele ega saa eh, ära kasutada teiste piirkondadele negatiivselt. Eh, ja seda käsitletakse ka struktuurifonde reguleerivates aktides ning kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist eh, piirkondadele toetuse eraldamisel. tähtis on, et oleks tagatud investeeringu tulemusel piirkondade jätkusuutlik areng. struktuurifondide reeglid näevad ette, et liikmesriigid peavad tagama, et projekt hoiab alles investeeringud Ehm, milleks grant anti ka viie aasta jooksul veel hiljem või kolme aasta jooksul, kui tegemist on väikese ja keskmise suurustega ettevõtetega. ja igasugused struktuurilised muutused ja omandisuhete muutused tuleb samuti arvesse võtta, kui need mõjutavad projekti iseloomu või kui need muutused annavad äriühingule või äh, avalikele asutusele mingid suured, väga suured eelised, siis tuleb lihtsalt abirahad tagasi maksta. ning liikmesriik peab igal aastal informeerima komisjoni sellistest muudatustest ning rääkima sellest ka, kuidas abiprogramme ellu rakendatakse ning komisjon peab teavitama sellest ka teisi liikmesriike. programmi tööperioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist on meil nüüd uued eh, eeskirjad, mis peavad tagama, et äriühingud, eh, kellele kohaldatakse menetlus, mille kohaselt nad peavad teatud summad tagasi maksma, sest nemad paigutasid oma tegevuse teistesse piirkondadesse ümber. Eh, tähtis on, et need äriühingud ei saaks riigiabi ja suunistes äh, punkt neli ütleb, et toetust saab anda ainult juhul, kui investeeringud jäävad vähemasti viieks aastaks veel sellesse piirkonda pärast projekti lõppemist. ja kui abi arvutatakse äh, palgakulude alusel, siis äh, kolme aasta jooksul peab, pärast projekti lõppemist peavad investeeringud jääma sellesse piirkonda. ja Mm, viieks aastaks sellest kuupäevast alates, kui inimesed tööle võetakse. ja VKE-de puhul liikmesriigid võivad vähendada seda nõutavat perioodi kolmele aastale. Need sätted tagavad, et ei tekiks sellist toetuste ostlemist ning ei hakataks otsima selliseid kohti, kuhu mm, ettevõtted luua tuginedes ainult öö, toetustele, subsiidiumile, aga subsiidiumid on üks tegur, mis mõjutab äriotsuseid, teine on palgad, oskused, maksud, geograafiline asukoht ja tihtipeale on need viimased tegurid hoopis tähtsamad otsuste langetamisel. mu daamid ja härrad, ma arvan, et on selge, et kui asi puudutab Euroopa raha kasutamist ja sellised otsused tehakse strateegilisel tasemel ja väga hea, et neid asju arutatakse. tuleb olla väga tähelepanelik ja ma tahan öelda, et raha, mida kasutatakse Euroopa globaliseerumise kohanemise fondist praegu ja tulevikus, kasutatakse nende inimeste huvides, kes on kannatanud nii on see ka Belgia ja Iirimaa puhul praegu ka, see puudutab kõiki teisi liikmesriike. Euroopa Liidus raha ei lähe eh, ühelegi firmale, ettevõttele, raha on inimeste toetamiseks, mitte äriühingute toetamiseks. suur tänu, härra Spiidla. Läheme edasi nüüd äh, fraktsiooni eestkõnelejate juurde, kõigepealt saab sõna pooleteiseks minutiks proua Moen Chartier. austatud härra president, äh, härra volinik, kallid kolleegid, ma tuleksin tagasi nende konkreetsete juhtumite juurde, mm, millest me siin täna räägime seoses üleilmastumise fondiga meie eesmärgiks on muidugi töövõtjate huvides äh, töötada, selleks et nad oleksid äh, atraktiivsemad tööturul äh, oma majandussektoris pärast seda, kui nad on töökohata jäänud, kuid tuleksime tagasi Telli juhtumi juurde täpsemalt, mille tõstatas proua Beres Iirimaa tehas tegele- to,, toodab lauaarvuteid komisjon, kui me toetame aga Poolas samade äh, ettevõtte poolt äh, loodavat tehast, äh, mis küll toodab siis sülearvuteid, siis me lihtsalt järgime seda, mis toimub turul tegelikult ju. sülearvutite järgi on nõudlus suurem ja see muidugi kõik tähendab seda, et Iirimaal tootmine kukub kokku lihtsalt ja see tähendab seda, et Iiri töötajad on täna need, kes äh, on raskustega silmitsi. meie oma töögrupis, mis tegeleb Euroopa Üleilmastumise Fondi äh, vahenditega, me kaalutlesime mõlemat juhtumit ning äh, palusime, et komisjon vaataks ühtse paketina äh, ettevõtetele antavat kogutoetust, kas siis Euroopa tasandilt või, või regionaaltasandilt. me ei taha lasta tekkida olukorral, kus Euroopa abipoliitikat kasutatakse eh, turgu moonutavatel eesmärkidel ja et eh, sellest saavad bumerangi efekti tõttu hoopis töötajad kahju. suur tänu, Jär järgmisena saab sõna härra Kelly pooleteiseks minutiks. aga koll-, kolleegid, palun äh, pidage ajakavast kinni. suur tänu, härra president, kaheksandal jaanuaril kaks tuhat kaheksa Limeringi äh, Tipperary piirkond äh,, me, neid tabas äh, seninägematu majandustraagika äh,. Dell koondas kaks tuhat koond-, töökohta oma ettevõttes, pluss kaks tuhat lisatöökohta äh, hargettevõtetes äh, on seninägematu. Euroopa Üleilmastumise Fond on lubanud toetada kõige haavatavamaid selles piirkonnas. homme tuleb hääletusele see neliteist koma kaheksa miljonit eurot, siis äh, me anname toetust inimestele, see läheb kahe tuhandele neljasajale inimesele, et nad saaksid oma eluga taas algatada, see ei ole mingi almuse andmine, eesmärgiks on ettevõt-, töötajate taaskoolitamine, ettevõtete taaskäivitamine, see on väga vajalik. tõsiasi, et Delli töötajate esindaja istub siin äh, ja vaatab seda debatti, näitab seda, kui Äh, oluline on see Delli töötajate jaoks see fond ja kui kõrgelt nad seda tervitavad, kuid kolleegid, me oleme alles poolel teel meil on kaheksateist kuud nüüd selle raha kulutamiseks ja ma kutsun täna üles meie kohalikku ministrit äh, härra Koknit, äh, et ta isiklikult sekkuks, äh, tagamaks selle, et plaan on paigas selle raha kulutamise jaoks. see on suunatud tavalistele inimestele ja teist võimalust nende jaoks ei tule. härra minister, palun kasutage seda võimalust, mis on Midwest Iirimaale antud, Midwesti piirkonnale antud ja ma palun kolleegidel toetada Delhi taotlust ning ma paluksin toetada ka teisi sarnaseid taotlusi, mis tulevad äh, veel teistestki Iirimaa piirkondadest üsna pea meie ette. suur tänu, sõna saab Mariann Harkin äh, ALDE fraktsiooni nimel, palun suur tänu, härra president, esimene märkus, Euroopa Liidu üleilmestumise fond äh, on tõeline solidaarsuse näide Euroopa kodanike ja riikide vahel. teiseks, Iiri saadikuna on mul tõesti väga hea meel, et tellitöötajad, kes jäid töökohast ilma, kes koondati, saavad nüüd äh, tulevikku vaadata lootusrikkalt ja seda hakata planeerima, kuid nagu Alan Kelly hetk tagasi ütles, on väga oluline tagada see, et igasugused programmid või koolitused, mis äh, luuakse, on loodud konkreetselt nende töötajate vajaduste katmiseks ja et tekiks neil võimalus tööturule tagasi tulla või siis oma ettevõte luua, oleks igasuguse abi väga selge eesmärk. ja lõpetuseks ma tahaksin tunnustada siin parlamendi rolli Telli fondi rahade heakskiitmises, vaatamata sellele, et on tõstatatud väga tõsiseid küsimusi, me ei võtnud äh, töötajaid pantvangi ja me toetame neljateistkümne miljoni andmist, kuid samas komisjon peab tagama järjepidevuse Euroopa Liidu tööstuspoliitikas, poliitikas ja et Euroopa eelarvet ei kuritarvitataks selleks, et äh, osanike äh, taskuid täita, samas kui Euroopa Liidu töövõtjad selle eest kõrget hinda maksavad. suur tänu. sõna saab äh, Maria Kornelissen roheliste nimel. suur tänu, härra president. Iirimaa taotlus globaliseerumise fondi vahendite äh, toetuse saamiseks telliettevõttes koondatud inimeste abiks vajab kindlasti vastust. tellitöötajad Tell ettevõte on oma tootmise ühes riigis kinni pannud, kuid avab uue tehase teises riigis, see on küll tavaline turul, kuid riigiabi, mis anti uue tehase avamiseks, muudab natukene äh, Äh, mängu. Iirimaal sulgevad nad oma tehase siis ja avavad samas äh, riigiabiga mm, äh, tehase Poolas ja sulgemine toimus ka riigiabiga. Iiri töötajad koondatakse, sotsiaalset toetust Iirimaalt või Tellilt nad ei saa kuid hüvitis tuleb neile siis Euroopa Üleilmastumise Fondist ja minu meelest äh, see näitab väga selgelt, et meil on siin Euroopas probleem meie tööstuspoliitikaga. kui palju töökohti luuakse kogu selle rahaga, mida kasutatakse äh, Poola jaoks, Iirimaa jaoks, äh, kuidas kavatsevad Euroopa Komisjon ja liikmesriigid koostööd teha selleks, et see poliitika hästi toimiks kuidas me saaksime tagada selle, et Üleilmastumise fond annab toetust äh, ka nii mõlemale tööandjale kui ka töövõtjale. suur tänu, proua Kornelisson. järgmisena saab sõna proua Hilde Figueredo üheks minutiks. suur tänu, härra president. tegelikult, härra president peame me üle vaatama terve Euroopa Liidu poliitika ettevõtete ümberasumise osas ehm, globaliseerumise fond on palliatiivne ravim eh, nende töötajate jaoks, kes on sattunud hargmaiste ettevõtete armutusse lõksu. see fond on aga vajalik ka selleks, et meil on vaja uusi poliitikaid sotsiaalseks arenguks eh, ja progressiks ühtlasi arvame me ka, et Iiri töötajad ei peaks saama kahekordselt karistatud. kõigepealt äh, saavad nad lüüa tänu sotsiaalsele dumpingule ja teiseks äh, sellepärast, et Dell üritab äh, nii palju teenida kui võimalik, viies tootmise üle Iirimaalt Poolasse. ja me toetame selle mm, aval-, selle avalduse heakskiitmist, taotluse heakskiitmist, kuid me tahame et komisjon võtaks endale kohustuse poliitikaid muuta rahvusvaheliste ettevõtete üle tuleb saavutada kontroll, meil peab olema korralik tööstuspoliitika paljas. suur tänu. nüüd järgmised kõnelejad, härra Kelly, poolteist minutit. suur tänu, härra president, ma tahaksin avaldada siin oma arvamust äh, terve parlamendi ees ning tahaksin rääkida siis äh, tööta jäänud inimestest ma tahaksin tänada Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liitu selle eest, et nad aitavad tellitöötajaid, ma tõesti tunnustan teie tööd. Marian Harkini ja Brian Crowley tahaksin samuti tänada ning äh, Colin, Colin Burke'i, et nad selle fondi käivitasid maikuus. komisjon tegi kaks väga olulist muudatust määrusesse, toodi viiskümmend, viiskümmend rahastamine sisse, et ähm, kakskümmend viis äh, protsenti rahadest tuleb liikmesriigist, kuuskümmend viis komisjonist ähm, ja et on vähendatud äh, koondatud inimeste arvu miinimummäära tuhandelt viiesajale, et abi saaksid ka väiksemad ettevõtted, kuid kaks asja ma veel tooksin siin välja, kaks reservatsiooni. kaheaastane periood äh, raha kulutamiseks peaks olema kolm aastat, sellepärast et inimesed lähevad ka näiteks kraadiõppesse, mis tavaliselt võtab kolm aastat kui ja rahade andmist tuleks hakata lugema mitte sellest hetkest, mis taotlus avaldati, vaid sellest hetkest, kui see taotlus heaks kiideti parlamendis ja nõukogus ja veel kaks asja, inimesed on väga tänulikud selle eest, mis on toimunud, te olete toonud lootust, lootusetus olukorras, te olete näidanud üles solidaarsust, mitte isoleerinud neid inimesi ja seda fondi kasutatakse väga hästi ja minu meelest on see kõige parem raha kulutamine üldse, mida Euroopa Komisjon seni on teinud oma ajaloo jooksul. suur aitäh, härra Kelly ja järgmine sõna on siis härra Teerden, poolteist minutit. aitäh, härra president, äh, volinik, äh, head kolleegid, äh, mitu mõtet on juba öeldud. ma arvan, et, et mul on hea meel, et Euroopa on selliselt, toetab inimesi, kes on raskes eluperioodis Belgia Belgial on olnud äh, õige lähenemine nende teemadega käsitlemisel, kuid kahjuks on ka meil probleeme, näiteks on raske majanduslik olukord, millel on sotsiaalsed äh, tagajärjed väga tõsised. Äh, erinevad teised abid on küsimärgi all, nii nagu siin oli see Telli juhtum ja millest ka mu kolleegid rääkisid. mis puudutab eelarvet ja eraldisi, siis äh, fondi jaoks tuleb võtta raha äh, teistest eelarveridadest, isegi kui see on võimalik, sellepärast et äh, siis neid fonde tuleb ikkagi kasutada selleks, milleks need on algselt loodud. lõpuks me peame mõtlema selle peale, kuidas äh, me finantseerime globaliseerimise kohanemise fondi selleks, et meil oleks korralik eelarvebaas, äh, mis oleks siis äh, kooskõlas teiste fondidega, mitte nii, et me ei pea seda ainult siis Euroopa Sotsiaalfondi arvelt finantseerima. aitäh. tundub, et härra Hendelit ei ole, nii et siis me läheme härra Belleti juurde, kes saab sõna pooleteiseks minutiks. suur aitäh, härra esimees, härra president. üks struktuurne aspekt, mis puudutab seda fondi. ma arvan, et me oleme olnud väga õnnelikud selle raportiga, mis meile on esitatud ja mida me homme hakkame hääletama. kõike võib parandada protseduurid tunduvad äh, olevat natukene segased. loomulikult äh, raha on selleks, et äh, anda töötajatele võimalus uueks tööks, et, et aidata neil kohaneda uue olukorraga. tööst ilmajäämine on ning teise töökoha leidmine on midagi, mis väga lühiajaliselt toimub. kuid inimene kaotab oma töö ning ja kui kui töö, kui ettevõte teid ei toeta, siis te kaotate igasuguse abi. töötajad, kes on sattunud äärmuslikku olukorda, siis ma arvan, et me peame leidma lahenduse sellele. me peame äh, lähenema ja reageerima kiiremini, äh, leidma erinevaid vorme, äh, kuidas tõhusamalt töötada järgnevatel nädalatel ning kuudel, aitäh teile! nüüd pooleteiseks minutiks on sõna härra Markus Piiperil aitäh, härra president, äh, volinik, daamid ja härrad. globaliseerimise kohanemise fond aitab inimesi äh, nende koolitamisel, kvalifikatsiooni tõstmisel, see on Euroopa sotsiaalne pool, kuid komisjon on äh, vaadanud ka tellitoetust, mida ta sai Poola tehase loomiseks, ta sai viiskümmend neli miljonit. see on küsimus, kas me tõesti peaksime kasutama eh, maksumaksja raha selleks, et sellist eh, konkurentsi tõsta? Äh, raha ju ei maksta äh, ümberpaigutamise eest. ja mul on küsimus äh, komisjonile nüüd. see viiskümmend neli miljonit eurot Poola raha, mis teil sai, kas see sisaldab ka Euroopa struktuurifondide raha? ja volinik, miks ei ole komisjonil selget seisukohta selles osas. ma kutsun komisjoni üles äh, kontrollima tõsiselt selliseid olukorda, mis, kui puudutab äh, olukord ümberpaigutamist. kui te, te, äh, te peidate ennast Poola valitsuse raporti vahel taha, kuid te loome ikkagi siia läbi, läbipaistvust ning vaatame seda, kuidas toetus struktuurifondide all on eraldatud. me, see kõik tõstab Euroopa struktuuridesse suhtumist. aitäh, härra Piiper. nüüd on meil viis minutit vabaks mikrofoniks. härra Oota. suur aitäh kui globaliseerumise kohaline fond loodi, siis me arutasime, kas see on hea asi või mitte. ja kas on hea, kui äh, see raha makstakse välja globaliseerimisega kohanemisega fondist selleks, et inimesed saaksid tagasi tööturule tulla. samal ajal me teeme elu natukene kergemaks ettevõtete jaoks, keda mõjutab globaliseerumine ning Delli case või juhtum on väga huvitav juhtum, sellepärast et me tegelikult eh, ei vähenda nii-öelda kahjusid, kuid me julgustame ja hoopis ettevõtted, Dell on saanud eh, finantseerimist eh, ümberpaigutamiseks ning samuti ka töökohtade kaotamiseks nii et meil ei ole piisavat kontrolli, mis toimub Euroopa fondidega. ning äh, me, ma ei tea, kas teatud olukordades selline üksikute ettevõtete julgustamine on just õige lähemine, võib-olla see toetab, töötab hoopis globaliseerimise fondi algse eesmärgi vastu ma tahaks, et komisjon kindlustaks, et Euroopa fonde koordineeritakse piisavalt ning äh, et sellist asja enam tulevikus ei juhtuks. ma tänan. järgmine sõnavõtja, palun. ma tänan. majandus ja finantskriis mõjutab jätkuvalt ka terasetööstust Eh, minu kodulinn Rumeenias on väga kannatanud selle all ja globaliseerumise kohanemise Euroopa Fondi rahade kasutamine on lühiajaline lahendus töötajatele, kes on koondatud. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et me peame tegema investeering ettepanekuid selleks rasketööstuses, et keskkonda paremini kaitsta ja heitmeid vähendada. ma tänan, nüüd härra Krooli, palun. ma tänan, nagu minu kolleegid, ka mina tahan tänada voliniku ja raportööri selle töö eest ja meenutagem jaanuarikuud, kui mina ja üks minu endine kolleeg eh, kohtusime selleks, et alustada selle fondiga eh, telli, eh, rahade kasutamisega telli kaitseks ja meie Euroopa Liidu tasandil oleme eh, seisnud hea selle eest, et kõigepealt inimesed oleksid eh, meie tegevuspoliitikate keskmes, eh, tagamaks, et nende elusid kaitstaks ja kui tõesti nad on probleemide ees, et siis tõesti Euroopa Liit ka kiiresti reageerib ja isiklikult tänan, tahan, tahan tänada isiklikult volinikku selle aktiivse tegevuse eest mitte ainult siin parlamendis, vaid ta äh, käis ka Limerikis ja kohtus töötajatega seal ja tahan öelda teistele kolleegidele, kes mm, sõna võtavad, et globaliseerumisega kohanemise fond on vaatamata puudustele väga positiivne Euroopa Liidus ja me peame julgustama seda kasvama ja edenema ja tähtis on meenutada, et andkem inimesele kala, siis te üks päev hoiate ta kõhu täis, aga kui annate õnge, siis on ta söönud kogu aeg. ma tänan härra Krooli. nüüd üks minut. härra Schröt-, proua Schröter. ma tänan, härra president. ma tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida härra Spidla ütles. ta ütles, et me ei saa mõjutada äriühingutes langetatavaid otsuseid, aga see on vale, sest me ju mõjutame nende otsuseid me maksame raha Euroopa struktuurifondidest, jagame toetusi ja sellepärast parlament, eh, kui arutab õigusakte, on arutanud ka kogu seda ümberpaigutamise temaatikat ja lõpuks parlament andis järele eh, Rahvapartei survel ja jäi see viieaastane periood eeskirjades nõudeks, aga see ei ole piisav, kui me vaatame, milliste toetussummadega tegemist on. rohelised olid ainsad, kes ütlesid, et meil on vaja vähemasti kümme aastat kirja panna sellesse eeskirja, mida siin volinik tsiteeris kui äriühing lahkub piirkonnast, siis tuleb raha tagasi maksta ja rohelistel oli õigus. ma tänan veel kaks sõnasoovijat, palun, meil on aega. proua Sklevska esimesena. ma tänan. härra president e, globaliseerumisega kohanemise fondi kaudu me lahendame e, neid raskusi, mis on maailma majanduses tekkinud struktuuriliste muudatuste tõttu aga äh, ainult järjekindlalt me saame globaliseerumise tagajärjedele vastu astuda. tänu fondile need inimesed, kes on vallandatud Belgias tekstiilitööstusest ja Iirimaal tellist, on saanud võimaluse uued töökohad leida ja fondi rahad peavad olema abiks ka selleks, et ähm, tööhõivet edendada ning äritegevust edendada Eh, töökohtade loomiseks. see on osa Euroopa Liidu sotsiaalpoliitikast. nüüd tõsiasi, et Dell on ümber paigutanud oma toot-, tootmise eh, selleks, et tööjõukulusid vähendada ja läinud Lootsi linna Poolasse. ärgem unustagem, et tegemist on piirkonnaga, kus on ka väga keeruline olukord eh, ja kaks tuhat uut töökohta tekkisid nii ja sellega paraneb olukord selles piirkonnas ning äh, stabiliseerub majandus. Äh, ma tänan. proua Peres, palun üks minut. ma tänan, härra president, ma tahaksin kinnitada härra Kroolile, et äh, ükski sotsiaalasjade komisjoni liige ei ole pannud kahtluse alla globaliseerumisega kohanemise fondi tõhusust, aga meil on vaja optimeerida see tegevus ja volinik just ütles meile, et on vaja ära hoida seda, et hakatakse rahalisi vahendeid äh, otsima, ostlema meelepäraselt ning sellepärast on meil vaja selle probleemiga tegeleda. kui me selle temaatikaga tegeleme, on meil vaja mõelda selle peale, mida me järgmisele volinikule räägime fondi kohta. telliga me näeme, et äh, on võimalik kuritarvetada äh, ühendusi rahalisi vahendeid. ja see on äh, häbematus. Äh, äh, ma tänan. volinik Spidla, palun, nüüd on teil sõna. ja pärast seda härra Pööge saab sõna. mu daamid ja härrad ma võin kokku võtta meie võttevahetuse ja koondada tähelepanu kahele aspektile. kõigepealt globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond töötab korralikult, aga on võimalus optimeerida seda, kuidas rahalisi vahendeid sellest fondist jagatakse. Te rääkisite ka äh, ajakavast, aga ma usun, et nüüd on liikmesriikidel võimalik kohe reageerida ja ka oma kulud mm, hüvitada. aga muidugi me võime seda ka edaspidi arutada ja veel paremaid lahendusi leida. nüüd eraldi eelarverea leidmine Äh, fondile. jah, kui me selle fondi lõime, siis tol ajal see mm, ei olnud võimalik, aga ometi fond loodi ja toimib. nii et minu arvates on vaja kõik need küsimused äh, üles jätta ja otsida neile lahendusi, paremaid lahendusi, kui meil senini oleme suutnud leida. aga see kuidagimoodi ei sea kahtluse alla fondi saavutusi. nüüd teine aspekt siin mõttevahetuses oli keerukam. see puudutas ümberpaigutumisi, samuti subsiidiumide ostlemist ja kõike sellega seonduvat, need on kõik väga keerulised küsimused. ja ma arvan, et on õige kõike seda arutada ja me samas peame ka mõistma ähm, seda, mis toimub, mõistma fakte. Ähm, tulen nüüd Telli juhtumi juurde. sellest räägiti palju siin äh, esimene fakt, millele ma tahaksin viidata, on see, et erinevalt üldisest arvamusest, palgakulud Poolas vastavalt OECD eh, statistikale on tootmisühiku kohta palju kõrgemad kui Iirimaal. nii et tööjõukulud, palgakulud Poolas ei ole madalamad kui Iirimaal, vaid kõrgemad kui Iirimaal. ja see on midagi, mida me peame silmas pidama. jah lihtsustada on hea, Äh, aga me peame äh, teadma, kuidas asjad tegelikult on, me peame tundma fakte. Äh, ning peame oma aruteludes sügavamale minema. ja nüüd veel. Dell kui äriühing, jah, Dell alustas üheksakümne esimesel aastal tootmist Limerikis see on kaheksateist aastat tagasi. jah, tõsi on ka see, et ei ole kuskil kirjas, et Tellile oleks antud mingid Euroopa Euroopa Liidu toetusi, minul ei ole küll sellist informatsiooni, aga samas ma ei saa välistada, et regionaalsetest fondidest on võib-olla teil toetust saanud, sest üheksakümnendatel aastatel ei kasutatud neid meetodeid abi andmisel, mida me tänapäeval kaotame, kasutame, nii et mul ei ole informatsiooni abi kohta tellile e, ja tõsi on ka see, et otsus Lootsi ümber kolida tehti tellis aastal kaks tuhat seitse Eh, nüüd riigiabina eh, teavitatud raha, see on siis see Poola riigiabi, mm, sai meile teatavaks eh, detsembrikuus kaks tuhat seitse. tegemist ei ole struktuurifondide abirahadega. ja sel konkreetsel juhul kus jutt on viiekümne neljast miljonist eurost, me analüüsisime olukorda väga tõsiselt, vaatasime ka abi mõju äh, tööhõivele ja me leidsime, et kuna äh, kahe ümberpaigutamise vahel on niivõrd suur ajaline vahe, et nad ei saa olla omavahel seotud. aga me tõesti ei peaks ikka jälle sellest rääkima, loomulikult meil on vaja vaadata, kuidas Euroopa Liidu eelarvelisi rahasid kasutatakse, meil on vaja sidusus parem tagada rahade kasutamisel ja ma usun, et selles mõttevahetuses on Telli juhtum olnud väga heaks stiimuliks ja hea, et meil see arutelu toimus ning ma usun, et meil toimuvad samasugused arutelud ka tulevikus. suur aitäh teile teie sõnavõttude eest, mu daamid ja härrad, täna te andsite mulle võimaluse koos teiega mõelda nende küsimuste peale, mis puudutavad globaliseerumise kohanemise Euroopa fondi. ja lõpetuseks ma tahaksin öelda, et paljudes meie tegevuspoliitikates varitseb oht, et raha võib-olla ei kasutata kõige kohasemalt. paljudes meie poliitikates on selline oht olemas ja ei kao kuhugi. nii et meie asi on seda teada, mõista ja me peame olema ka valmis mõningaid juurdunud põhimõtteid revideerima. alati, kui me e, leiame parimaid tehnilisi ja intellektuaalseid lahendeid ja suudame poliitilisele kokkuleppele jõuda, tuleb meil teha õige samm õiges suunas ning menetlusi muuta. Äh, suur tänu, härra Spiidla. ja sõna saab Raimer Pööge veel kord. Äh, suur tänu, härra president ma tahaksin öelda omalt poolt nii palju, et mis puudutab koostööd eelarve ja tööhõivekomisjoni vahel, siis me oleme üritanud menetlust äh, kirjeldada nii palju kui võimalik. tööhõivekomisjon esitas oma arvamuse, me oleme sellest lähtunud eelarvekomisjonis, nad on löönud oma töögrupi selles küsimuses. see on loodud töötajate kaitseks, nende perede kaitseks ja oleme üritanud äh, selle menetluse läbida nii kiiresti kui võimalik, et rahad jõuaks inimesteni. teiseks, mõistagi äh, finantsraamistiku ülevaatamine ja uued meetmed meet, äh, selles osas kavatseme me keskenduda ka sellele samale globaliseerumisega kohanemise fondile, nii nagu teistele instrumentidele pöörame tähelepanu, kaalume seda, millist mõju see fond on avaldanud ja kuidas äh, see on suurendanud koostööd äh, Euroopa ja siseriikliku instrument, siseriiklike instrumentide ja institutsioonide vahel. ning me tahaksime muidugi, et kõik meie fondid äh, oleksid äh, tõhusamad, sealhulgas ka Sotsiaalfond ja oleme valmis äh, kuulama ära kõik ettepanekud. härra Volling, tehniliselt on teil täiesti õigus, kui me räägime mm, Sotsiaalfondi äh, maksekohustustest. samas aga mina tahaksin äh, selgust äh, kulukohustuste ja makseeraldiste osas selles mõttes, et äh, sotsiaalfond siiski järgiks valitsuste vahel, äh, vabandust, institutsioonide vahelist kokkulepet, me ei saa lubada, et tänu haldusprobleemidele kulutatakse neid rahasid valesti või jäävad need vahendid suisa kulutamata ja et tuleb Äh, sotsiaalfondi vahendeid kasutada teiste projektide rahastamiseks, see ei ole õige. ja nüüd äh, riigiabi toetus. kui me omal ajal rääkisime ühest Rumeenias äh, kolivast ettevõttest, siis oli arutlusel sama kuid me peame vaatama, kuidas omavahel mängivad nii-öelda Euroopa Komisjon ja liikmesriigid tundub, et äh, siin on äh, sama mäng, mis äh, nagu kalandussektori toetuste osas, kõik annavad justkui pendli üle ja ei võta keegi vastutust, nii et me peame vaatama sarnaseid juhtumeid, esitama ikka ja jälle küsimusi, mis meile punad tekitavad ja tagama selle, et komisjon järgib seadusi äh, ja seaduse sätteid, mis on kirjas kahekümne tuhande seitsmenda aasta seadusandluses. ja veel, võtke see asi vastu homme, kõik kolleegid siiski. suur tänu, härra Pööge. sellega on see debatt läbi. hääletame homme. kallid kolleegid, läheme edasi. järgmine päevakorrapunkt. suuline küsimus Euroopa Vahemere ehk siis Euromeedi vabakaubanduspiirkonna projekti hetkeseis. tahaksin siinkohal tervitada volinik Dajanit